partneriteks, partneriks teistele organisatsioonidele, et võidelda mittenakkavate haigustega kogu maailmas. aitäh ja aitäh ka teile, härra president. lugupeetud proua volinik, aitäh. tegemist on olnud tõepoolest väga huvitava debatiga. seda nii selles suhtes, mida me kuulsime statistika kohta, kui ka sotsioloogilisest vaatevinklist. kaheksateistkümnest sõnavõtjast kolmteist olid naisterahvad. kui me sääraseid teemasid siin parlamendis arutame, on naised tavaliselt äh, palju entusiastlikumad sõna võtma, nii et ma õnnitlen teid, daamid. ja nüüd äh, siis äh, oleme me debati lõpetanud, resolutsiooni ettepanekud esitatakse hääletusele kohe varsti, täna keskpäeval. kuid enne seda arutame me viimast päevakorrapunkti, milleks on suuliselt vastatav küsimus komisjonile Euroopa Liidu poliitika ITU ülemaailmse raadiosidekonverentsi kaks tuhat kaksteist suhtes. tegemist, nagu ütlesin, on suuliselt vastatava küsimusega, mille on esitanud Tööstuse, Teadusuuringute ja Energeetikakomisjon ning äh, ma annan sissejuhatuseks sõna härra Roilile, kes on küsimuse autor. tal on viis minutit ja ta saab seda küsimust tutvustada, palun Teil on viis minutit. härra president, proua volinik, lugupeetud kolleegid. komisjon on välja tulnud kontseptsiooniga Euroopa Liidu jaoks, mis käsitleb siis vastavat äh, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu äh, raadioside konverentsi ja selle keskmes on punkt, et liikmesriigid on küll sõltumatud äh, liidu liikmed, aga sellegipoolest, et meil on väga olulised äh, Euroopa Liidu äh, poliitikavaldkonnad, milles me peame ühiselt tegutsema ja mina sooviksin, et Euroopa Liidu teemad oleksid peegeldunud ka päevakorras, näiteks mis puudutab spektrialade eraldamist, mis praegu on väga killustatud Galileo projekti jaoks, on see äärmiselt oluline. või see punkt, mis puudutab äh, äh, hädaabi äh, ja mis käsitleb ka meie õhuruumi äh,, turvalist äh, õhuruumi või ka lähitoimeseadmeid näiteks siin on tegu seadmetega, mida kasutatakse kiirabiautodes ja ka sõidukites. ja Euroopa Liidu tasandil on sellised spektrialad juba reguleeritud, niisiis räägitakse spektrialade ähm, eraldamisest ja sellel on väga suur mõju väga paljudele Euroopa Liidu poliitika valdkondadele, sellepärast et see on seotud nii meie kosmosepoliitikaga, majanduspoliitikaga kui äh, ka tööstus- ja teadusuuringutega see on oluline ka äh, raadioside äh, teenustele ning seetõttu me peaksime üritama sellele konverentsile andma sellise euroopaliku äh, mõõtme, mida varem konverentsidel olnud ei ole, seetõttu meil komisjonis tekkis küsimus, kuidas Euroopa Komisjon üritab rohkem kaalu anda mm, ka Euroopa Liidu vastavatele poliitikavaldkondadele ja eesmärkidele. jaa ja oluline on ju ka see, et ähm, komisjon äh, räägiks äh, ühe häälel kõikide liikmesriikide nimel, kuigi ähm, äh, paljudes küsimustes on ainupädevad liikmesriigid. me teame, et spektrialade eraldamine just nõuab ka Euroopa Liidu rolli suurenemist Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidus me teame, et liikmesriigid on siin äh, mõned eriarvamusel, kuid äh, me teame, et järgneval konverentsil räägitakse näiteks ka Euroopa Liidu äh, staatusest ja veel üks küsimus, mis on selles kontekstis oluline. kui räägiti esimesest ähm, spektrialade programmist, siis kõige olulisemaks Euroopa Liidu teemaks oli ähm, digitaalse agenda teema, mis äh, mõjutab ka kaheksa megahertsi äh, spektrit. meil oleme ära kuulnud ka äh, härra Höökmärgi vastava raporti ja loodame, et ka komisjon sellega arvestab, sellepärast et on võimatu, et konverentsil selle raportiga üldse ei arvestataks. ja see käsitles küsimust, kuidas me mobiilside andmeteenuste puhul saame tagada vastavad spektrialad ja äh, kuidas me saame Euroopa Liidu äh, poliitilisi eesmärke äh, ka raadioside valdkonnas saavutada. me ei soovi siin konkurentsi moonutusi toetada, me parem soovime, et ettevõtjatel oleks pääs sellele e, turule. aga me peame arvestama ka sellega, et praegu e, kriisiaegadel me näeksime ka, millised võimalused avanevad tööstusele selleks, et nad saaksid e, olla tõhusamad ja uuenduslikumad ja et seetõttu ongi oluline, et milline saab olema äh, Euroopa Liidu positsioon sellel konverentsil ja et see positsioon ka seal selgemalt välja tuleb, sellepärast et ähm, ma usun, et härra Hökmark kohe ka selgitab seda, et potentsiaal ja innovatsioonivõimalused äh, spektrialade valdkonnas on ka võimaluseks majanduskasvu suurenemisele Euroopa Liidule ja kui on tõesti võimalus majanduskasvu suurendada, siis me ei tohiks seda võimalust kasutamata jätta. suur tänu teie tähelepanu eest! Para... suur aitäh, ütleb härra president, nüüd saab sõna äh, proua Malmström küsimusele vastamiseks. suur aitäh, lugupeetud president ja ma tahaksin tänada ka ITRE komisjoni äh, selle teema päevakorda võtmise eest. kõigepealt äh, kaks kõige olulisemat valdkonda, kus Euroopa Liidu hääl on oluline, on äh, digitaalse äh, dividendi koordineerimine kaheksasaja megahertsises spektris ning äh, teine asi puudutab lähitoimeseadmeid ja seda just siseturul. Need on valdkonnad, kus seadusandlik Eh, dokument on Euroopa tasandil juba vastu võetud. Ähm, võttes arvesse äh, konsensust äh, Euroopa Liidus äh, ja võttes arvesse selleks konverentsiks ettevalmistust, mis on praegu juba lõpetanud, ei arva komisjon, et praegusel hetkel on vaja minna kaugemale praktilisest kokkuleppest, mis teatises on ära toodud. ja selles kontekstis kutsub liikmesriike komisjon üles tegema koostööd ning vältima mis tahes tulemust, mis võiks muuta Euroopa Liidu tegevust või reguleerimisala selles valdkonnas? Euroopa Komisjon võtab tarvitusele kõik vajalikud sammud, kui liikmesriigid äh, seda äh, ei tee. me äh, võime enne järgmist konverentsi äh, Äh, paluda ka komisjonipoolset arvamust, äh, nõukogupoolset arvamust. mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta konverentsi, siis sellega seoses me oleme äh, ka juba tegelenud, mis puudutab tulevast spektrit Äh, lairibaühenduste puhul äh, siis komisjon leiab, et äh, me peaksime võtma ühtsus, ühtse lähenemise, holistliku lähenemise. meie ettepanek on üle-euroopaliselt mõelda selle spektrumi poliitika ülevaatamise üle. see on ettepaneku oluline osa, mis puudutab raadiospektri poliitikat ja Euroopa Parlament oma esimesel lugemisel ka toetas seda oma raportis me leiame, et äh, selles küsimuses ei ole praegusel hetkel vaja veel Euroopa positsiooni hakata formuleerima, aitäh. suur aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Höökmark. Teil on kaks minutit ja saate sõna Rahvapartei nimel. lugupeetud president, ma tahaksin tänada voliniku selle vastuse eest suulisele küsimusele. mina tahaksin rõhutada kahte asja, mis minu arvates on olulised, kui me seda valdkonda arutame. kui me räägime äh, spektrist, siis me räägime telekommunikatsioonist, äh, traadita internetist, erinevatest seadmetest, erinevatest tehnoloogiatest ja minu arvates on see äh, üks kiiremini arenevaid äh, sektoreid äh, üleilmses kontekstis. me ei räägi siin mitte ainult majandussektorist, vaid poliitikast, teadusuuringutest, teabevaldkonnast ja nii edasi ja seetõttu võib öelda, et tegemist on tõesti kiiremini areneva äh, valdkonnaga üle kogu maailma ja see tähendab seda, et meie lähenemine peab olema ambitsioonikas. olles ära kuulanud volinikku, pean ma ütlema, et minu arvates peaks komisjon eh, veelgi ambitsioonikam oma lähenemises olema, kui eh, ta eh, teeb tööd tulevaste telekommunikatsioonikonverentside valdkonnas, sest et maailm areneb väga kiiresti ja Äh, rahvusvaheline Telekommunikatsiooniliit äh, korraldab kohtumisi iga nelja aasta tagant ja see on kahekümnenda, kolmekümnenda aastate pärand. ja äh, seetõttu on ääretult oluline tagada paindlikkus ja oluline on mainida ka neid olulisi sagnedusi, mida me peame avama, sest poliitikud ütlevad alati, et jah, homme algab juba täna, aga äh, selles valdkonnas see nii tõesti ongi, sellepärast et äh, telekommunikatsiooni konverents aastal kaks tuhat viisteist äh, on midagi, mida valmistatakse ette juba praegu ja meil on vaja ambitsioonikat lähenemist selleks, et sellest tulemusest konverentsist saada võimalikult palju, sellepärast et meie eesmärgiks peaks olema tagada see, et Euroopa mängiks äh, maailma arengus äh, juhtrolli traadita äh, internetiühendustes ja muudes valdkondades me räägime küll võlakriisist, aga äh, ka nende teemadega tuleb tegeleda. Äh, see aitab äh, tagada meil paindlikkuse mm, ja Euroopale juhtrolli üleilmsel tasandil. see peaks olema meie eesmärgiks. suur aitäh, härra Hökmark. ja nüüd saab Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kaheks minutiks sõna äh, proua Trautmann. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid ülemaailmne raadiosidekonverents äh, võib äh, olla äh, küll mitte väga huvitav teema, aga meil on nutitelefone väga palju ja see tähendab seda, et teatud spektrit on vaja ka mobiiltelefonide jaoks ja need teemad on midagi, mida ei saa jätta ainult tehniliste mm, ekspertide hooleks, meie poliitikud peame ka selle teemaga tegelema, meil on seda tehnoloogiat vaja ähm, Äh, raadiospektrum on äh, piiratud ressurss äh, ning see, kuidas raadiospektrumi poliitikaga tegeletakse, on ääretult oluline, kui me mõtleme tulevaste rakenduste peale ülemaailmne raadiosidekonverents, eh, mis toimub järgmisel aastal, eh, paneb paika eh, tegevuskava aastaks kaks tuhat viisteist ja see raadiosidekonverents peab saama kuulda Euroopa ühtset seisukohta. komisjon peaks koordineerima liikmesriikide seisukohti, see on ääretult oluline Euroopa jaoks, siis kui Euroopa tahab osaleda äh, raadioside äh, valdkonnas otsustamisel. Äh, me ei räägi mitte ainult töökohtade loomisest ja muust sarnasest, sotsiaaldemokraatide fraktsioon on seda juba pikka aega rõhutanud, ta on rõhutanud, kui oluline see sektor on majanduse äh, taaselavdamiseks äh, Euroopas. Äh, selle sektoriga on seotud paljud teised sektorid, kosmosepoliitika, transpordisektor, teadusuuringud ning raadiospektri poliitika arutelude raames tuleb kindlasti arutada spektri kasutamise küsimust selleks, et tagada, et sagedusribasid saaks eraldada uutele teenustele Äh, lisaks on ka veel interferentsi küsimus, äh, mis äh, tundub mõnedele riikidele Euroopa Liidus ületamatu probleemina, see tähendab seda, et meil on vaja ühtlustatud Euroopa tasandi poliitikat selles valdkonnas. liikmesriikide seisukohti tuleb muuta, ühtlustamine on oluline, Euroopa Parlament teeb äh, komisjoniga koostööd äh, selleks, et neid eesmärke ka saavutada. suur aitäh, proua Trautmann ja nüüd äh, annan ALDE fraktsiooni nimel kaheks minutiks sõna proua Ekile. aitäh! praegu elame kriisiajastul ja peame kasutama kõiki meetodeid, mis meil on, et tagada majanduskasv ja Euroopa Liidu konkurentsivõime ning seetõttu on spektri küsimus ka väga oluline. vaatame näiteks digitaalagendat meil tuleb äh, üles ehitada digitaalajastus, siseturg ja luua sellised IKT lahendused, mis on kasulikud kogu Euroopa Liidule ja mis äh, osaliselt võrsuvad just sellest äh, kriisist. meil on vaja e-demokraatiat, nii-öelda tarka energiat äh, ja äh, energiavõrke ja nii edasi. mõnda sellist ülesannet on võimatu täita, kui meil puudub regulatiivne raamistik ning vajalikud rahvusvahelised kokkulepped, nagu näiteks äh, IKT mm, kasutus või äh, seesama äh, raadiosidekonverents. Euroopa Komisjonil on samuti vaja teha tööd selleks, et tagada Euroopa Liidu nähtavus äh, ülemaailmsel raadiosidekonverentsil. Euroopa Komisjonil on esimest korda võimalik Euroopa Liidu huvidest rahvusvahelise läbirääkimiste laua taga rääkida ning meil on vaja, et Euroopa Komisjon esitaks neile meie raamistiku. kui me vaatame raadiospektrit, mida me arutasime mais, siis on seegi osaks digitaalsest agendast ning osaks Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta agendast, mille raames me arutame ka uute töökohtade loomist. meil on vaja lähiaastatel välja töötada reeglid eh, spektri valdkonna jaoks ja seetõttu püüame me juba praegu kohaldada oma õigusakte rahvusvahelise õigusloomega ma loodan, et Euroopa Komisjon suudab välja töötada selge ja sidusa strateegia ning tagada Euroopa liitme, Liidu mõõtme äh, olemasolu rahvusvahelistel läbirääkimistel. ma loodan ka, et Euroopa Komisjon veel kord rõhutab, kui oluline on läbipaistvus ning ausus, need põhimõtted leiame ka telekommunikatsioonipaketist. suur tänu, proua Ekk. Pakk ja nüüd härra Lamberts Roheliste nimel, palun. Ah, vabandust, ma ei näinud teid, ütleb veel proua president. Euh, euh, suur tänu, proua president, ma tahan jätkata sealt, kus Katrin äh, Trautmann lõpetas. meie jaoks on väga tähtsad äh, tähtis just sageduspoliitika, sellepärast et sagedus on avalik vara nagu õhk, kliima, vesi ja nii edasi. ja seda avalikku vara tuleb ka kollektiivselt hallata ning seda peaks tegema avalik sektor. mitte keegi ei saa äh, omada sagedusi ei osaliselt ega ka päriselt. tegemist on avaliku varaga, seda on vähe ja sellepärast tuleb seda ka võimalikult paindlikult ja tõhusalt kasutada. see tähendab meie jaoks seda, et meil tuleb praegused sage-, sageduste kasutamise tingimused üle vaadata. seepärast ei peaks me mõtlema mitte ainult sageduste jagamise peale, peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas neid sagedusi kasutatakse, sest jagamine ja kasutamine on kaks erinevat asja. sest kui kõigest kahtekümmend protsenti sagedusalast ära kasutatakse, siis see ei ole minu arvates tõhus. nagu öeldud, tegemist on äh, avaliku varaga, mida on vähe ja sellepärast tuleb seda kasutada tõhusalt. ja lõpetuseks veel nii palju, et tegemist on avaliku varaga, mis ei tunne riigipiire ja seepärast äh, tahaksin siin viidata ka arutelule äh, tulevase Euroopa kokkuleppe osas. liikmesriigid on tihti egoistlikud ja liikmesriigid üritavad üksteist äh, üle trumbata, paremad olla, rohkem õigusi saada, seepärast ei jõuta kokkuleppele, aga no öel-, nagu öeldud, tegemist on avaliku varaga ja äh, seepärast on meie arvates lähimuspõhimõtte kasutamine sagedusalade kasutamisel kõige parem võimalus, me peaksime tõesti riiklikest huvidest üle saama, suur tänu, härra Lamberts, vabandan veel kord, ütleb proua president ja nüüd poolteist minutit, härra Vlasak, palun, kes esindab ECR fraktsiooni. lugupeetud proua president, daamid ja härrad, mina leian, et on väga tähtis, et meil oleks koordineeritud ja harmoniseeritud äh, strateegia. Euroopa Liidu liikmesriigid ja institutsioonid peavad äh, järgmise aasta konverentsil ühel häälel rääkima. tegemist on ühise strateegiaga, ühise lähenemisega selleks, et kasutada uusi tehnoloogiaid ja teenuseid ja peale selle tuleb meil ka digitaaldividende kasutada sagedusalal kaheksasada megahertsi. peale selle peaksime mõtlema ka mobiilsetele telekommunikatsioonidele, nagu näiteks neljanda põlvkonna mobiilvõrgud. niimoodi on meil võimalik ka mõelda mobiilvõrkude kiirusele. peale selle tuleb kaitsta Galileo süsteemi nagu ka teisi navigeerimissüsteeme eriti tähtsad on need äh, lennunduse puhul. nutikad äh, liiklusjuhtimissüsteemid, äh, teadustöö järelevalve osas on ka tähtis ja me ei tohiks ära unustada kliimamuutusi daamid ja härrad, tahaksin veel kord toonitada, et sagedusalade kasutamine on ühiskonna jaoks väga tähtis, sellel on nii strateegiline tähtsus kui ka üleilmne tähtsus ning konverentsi tulemused on ülitähtsad, eriti just kõrge eh, kiirusega lairibaühenduse ja traadita ühenduse tagamisele, see teeb ka inimeste elu lihtsamaks. suur tänu härra Vlasak ja nüüd saab sõna EFT fraktsiooni nimel härra Paška, palun. aitäh. volinik äh, rahvusvahelise telekommunikatsiooni liidu raadiokonverents äh, veebruaris kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, tegeleb väga oluliste raadioside valdkonna määrustega, mis võivad mõjutada ka Euroopa digitaalset tegevuskava selle konverentsi osalejad on Euroopa Liidu liikmesriigid. loomulikult äh, seavad nad esikohale oma huvid. seega komisjon, kes ise sellel konverentsil osaleda ei saa, äh, peab edendama oma eesmärke ning äh, sihte läbi liikmesriikide ning peab leidma viisi, kuidas seda teha Euroopa Liit peab keskenduma äh, programmi punktile üks seitseteist, mis tähendab lainesagedusalade kasutamist äh, kahe kuni kahesaja äh, megahertsini ja sellised sagedused siis sobiksid ka lairibaühenduseks ning punkt üks kaheksateist, mis puudutab Galileo navigatsioonisüsteemide kasutamist, samuti punkt üks kakskümmend, mis käsitleb siis meteoroloogilisi õhupalle Äh, päevakorras on ühtekokku kakskümmend viis punkti, seetõttu on väga oluline, et komisjon leiaks äh, tõhusa kommunikatsioonistrateegia liikmesriikide suunal. Äh, konverentsil langetatakse olulised otsused nendes küsimustes, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd kuulsi-, tuleme registreeritud kõnelejate juurde, proua Tikau, kaks minutit, palun. Äh, volinik. Äh, ülemaailmne raadiosidekonverents äh, muudab öö, oluliselt raadioside valdkonda. Need muutused on siduvad kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele läbirääkimispartnerite tehnilised äh, seisukohad võivad äh, peegeldada poliitilisi eesmärke, tööstuspoliitilisi eesmärke, kosmosepoliitikast tulenevaid eesmärke ja ka teisi eesmärke. meil on vaja ühist Äh, tegevust me peame koordineerima äh, seda läbi äh, läbirääkimiste, selle, selleks, et viia ellu neid poliitikaid, mis toetavad Euroopa Liidu algatusi. meil on päevakorras kakskümmend viis punkti, mis hõlmavad ähm, piiriülest koordineerimist digitaalse dividendi vallas, ähm, raadiosagedusi, Galileod sagedusribade äh, eraldamist mobiilseks andmesideks, äh, mobiilseid sidesüsteeme lennuohutuse tagamiseks, satelliite, äh, mere, merenduses kasutatavaid mobiilseid süsteeme, radareid ja muud. Euroopa Liit peab kaitsma neid sagedusalasid, mis on Galileole vajalikud. Nendele sagedusaladele ei tohi lubada teisi teenuseid ning ning need määrused, mis on vajalikud sagedusriba üheksasada kuuskümmend megahertsi kasutamiseks lennunduses peavad suutma toetada neid seadmeid, mida kasutatakse lennujuhtimise valla, vallas ning äh, tuleb äh, tagada ka äh, navigatsioonisüsteemide vastuvõtjate toimimise nendes lainesagedusalades, mida nad kasutavad. mobiile prin satelit disponi- ning äh, samuti tuleb tähelepanu pöörata mobiilsete satelliidisüsteemide sõltumatusele, nii et, et lennujuhtimine Euroopa Liidus tõesti korralikult toimiks. suur tänu, proua Tikau ja nüüd härra Imbrasas, üks minut, palun. aitäh. kolleegid, ma toetan neid seisukohti, mida siin on väljendatud, ma leian, et Euroopa peab olema selles vallas esirinnas ning looma võimalikult soodsad tingimused teadmistepõhise Euroopa majanduse arendamiseks. selleks, et Euroopa saaks olla äh, äh, juhtpositsioonil majanduse vallas, äh, peab arendama teadmistepõhist majandust ja teenuste sektorit ning seetõttu on väga oluline, et meil oleks konsolideeritud seisukoht küsimustes, mis on Euroopa Liidu pädevuses sellel konverentsil kavatsetakse muuta raadioside eeskirju ja pannakse paika ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta konverentsi päevakord Äh, komisjon peab hoolitsema selle eest, et selles äh, päevakorras oleksid peegeldatud Euroopa Parlamendi seisukohad ning et äh, oleks kaitstud Euroopa Liidu huvid rahvusvahelisel areenil. meil on vaja üle-euroopalist lähenemist selleks, et meil oleks piisavalt lainesagedusi oma strateegiliste eesmärkide täitmiseks. samuti tahaksin rõhutada lähimuspõhimõtte olulisust. see on üks peamisi põhimõtteid, mis lubab Äh, liikmesriikide ja äh, Euroopa pädevusi ühendada, aitäh! suur tänu ja nüüd, kallid kolleegid, äh, vaba mikrofon. aega meil on suhteliselt palju erakordselt ja kolleegid, kes sõna soovivad, kõik sõna ka saavad härra Kasla. suur tänu, proua president. tahaksin komisjoni ja meid kõiki, meile kõigile Euroopas meenutada, kui tähtis on kommunikatsioonitehnoloogias esirinnas olla. lõpuks jälle esirinda jõuda selleks, et konkureerida suurte maailma äh, tegijatega. selleks, et me saaksime uhkelt ja oma kogemustega Galileo programmi edasi viia. väga paljudes äh, kohtades, kus äh, Galileod edasi arendatakse, nagu ka minu kodulinnas Nürnbergis on väga suur teaduslik potentsiaal, oskusteave potentsiaal ja meil on vaja toetust, ka finantstoetust selleks, et need uurimistööd äh, jätkuksid ja selleks, et me tulevikus saaksime jällegi olla esirinnas. sellepärast minu palve, töötagem üheskoos selle nimel, et need no suured mõtted nagu see, et meil Galileo näol on oma süsteem ja et me oleme sõltumatud, et need tõesti ka rakenduksid. ja et järgmisel äh, maailmakonverentsil järgmisel aastal seda kõike ka siis äh, ühel häälel esindataks. suur tänu! suur tänu, härra Kassler! kas on veel sõnavõtusoove? enne kui annan lõppsõnaks äh, komisjonile sõna, ei, keegi ei soovi, siis proua volinik, palun. suur tänu. tõesti, tegemist on kiirete muutuste küsis oleva alaga, see on kõik väga põnev. nagu te teate, päevakorrapunktis äh, saab olema lairibaühenduse spektri küsimus ka äh, globaalsel tasandil, me praegu mobiilse lairibaühendusega ka tegeleme ja aasta lõpuks on harmoneeritud üle tuhande megahertsi ja see on rohkem kui kusagil mujal maailmas. nagu te teate, komisjon ei saa sõna võtta kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta konverentsil, kuid me tahame siiski äh, rääkida sellest, et Euroopa Liidu rolli suurendada tulevastel konverentsil. see aga me seekord sõna ei võta, tahame me kindlasti koordineerida eurooplaste seisukohti selles küsimuses nii palju kui võimalik. Äh, raadiospektri poliitikaprogrammis on äh, inventor kõige olulisem küsimus, me võtame parlamendi seisukohti väga tõsiselt, kui me oma spektripoliitikat välja arendame, raadiospektri poliitika annab äh, spektripoliitikale konkreetsed suunised ele-, e-kommunikatsiooniteenuste direktiiv saab olema kindlasti ka Euroopa Parlamendi rolli suurendav. see Äh, arutelu siin parlamendis ja teie vastus sellele direktiivile on meie jaoks väga oluline, kui me oma poliitikaid kujundame. me tahame sellest teiega ka tulevikus rääkida ja suur tänu selle arutelu eest, suur tänu, proua president! suur tänu äh, teile, proua volinik, kallid kolleegid, esitatud on resolutsiooni eelnõu selles küsimuses teadusuuringute ja tööstuse komisjon on selle esitanud, praegu on see arutelu sellega lõppenud, hääletame hetke pärast ja meil on veel siis mõni hetk jäänud enne hääletust ja peatame istungi.